järgmine arutelu. komisjoni avaldus Doha arengukava seis ja esimesena saab sõna proua Reding. lugupeetud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, üheksas WTO ministrite konverents algab kahe nädala pärast, tegemist on äärmiselt tähtsa konverentsiga Maailma Kaubandusorganisatsiooni jaoks ja meie mitmetasandilise kaubandussüsteemi seisukohast. esimest korda paljude aastate jooksul oleme väga lähedal teatavate arengu agenda äh, küsimuste kokkuleppele ja kui äh, õnnestub jõuda konsensuse, siis äh, ministrite konverentsi tulemusena saavutatakse kaubanduse hõlbustamise leping, sellest oleks kasu väga paljudele kauplejatele maailmas, tolliprotseduurid paraneksid, läbipaistvus paraneks, bürokraatiat vähendatakse, kaup saaks liikuda kiiremini piiriüleselt. kõik WTO liikmed saavad sellest lepingust kasu, kõige rohkem saavad kasu äh, arenguriigid iseäranis väiksemad arenguriigid ja vähim arenenud riigid see kokkulepe aitab neile parandada nende tull, tollihaldussüsteemi ja edendada ka piirkondlikku kaubandust ning paremini integreeruda maailma äh, väärtuste ahelatesse. Äh, Euroopa Liit lihtsustab seda tööd ja kergendab seda tööd. kaubanduse hõlbustamise lepe käib käsikäes põllumajandusküsimuste äh, tulemustega ning arenguküsimustega mis pakuvad iseäranis suurt huvi vähim arenenud riikidele. kokkulepe on juba saavutatud suuniste küsimuses, samuti ka päritolu äh, eelis, sooduseeskirjad ja äh, mis kehtivad vähim arenenud riikide jaoks ning samuti teenuste erand, äh, mis aitab meil vähim arenenud riikide teenuste pakkujaid aidata ning sel moel aitab kaasa nende teenuste turu arendamisele ehkki oma olemuselt piiratud, ei tohiks sellist paketti pidada väikeseks saavutuseks. lisaks majanduslikule kasule on sellel suur süsteemne mõju, sellepärast et see kujutab endast esimest sammu äh, Doha arenguprogrammi äh, arenguagenda lõpuleviimisele ning äh, Doha vooru eesmärkide saavutamisele. kui konverents osutub äh, edukaks, siis see avab uksed järgmistele läbirääkimistele, sealhulgas põllumajandus ning turulepääs tööstus, turulepääsu parandamine tööstustoodetele see aitab paremini käsitleda ka teisi küsimusi, mis ei kuulu küll Doha mandaadi alla, kuid äh, mis on meie kauplejate jaoks väga olulised. ja üheks tulemuste tähtsaks osaks on tööprogramm, mis võimaldab kõikidel WTO liikmetel tulla tagasi läbirääkimiste laua juurde. räägitakse kindlasti ka teistest teemadest, äh, võimalik, et saavutatakse ka kokkuleppeid. Nende hulgas äh, on väga tähtis infotehnoloogia kokkuleppe laiendamine. läbirääkimisi jätkati üsna hiljuti ning äh, praegu äh, liigutakse kiiresti ja märkimisväärsete tulemuste suunas. ministrite konverents on äh, oluline ning seda silmas pidades tervitab komisjon Euroopa Parlamendi liikmete osalemist Euroopa Liidu delegatsioonis ning komisjon ootab juba pikisilmi konverentsil osalemist üheskoos Euroopa Parlamendi liikmetega. suur tänu, proua volinik, ja nüüd annaksin sõna fraktsioonide nimel kõnelejatele, kõigepealt äh, härra Salva Pidegen. palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, ma tervitan teie äh, äsja öeldud sõnu Äh, ma tõesti usun, et äh, üheks majanduskasvu äh, tugitaladeks on kindlasti meie maja, meie majanduse rahvusvahelisemaks muutmine, tariifide, tollitariifi barjääride kõrvaldamine ja nii edasi ja nii edasi. kaubanduse ülemaailmastumise mõju eeldab, et me oma makromajanduslikku poliitikat kohandame vastavalt sellele, meil on vaja lihtsustamist, meil on vaja äh, asjakohast maksupoliitikat, meil on vaja asjakohast äh, haridus- ja koolitussüsteemi ning äh, seda toetavat infrastruktuuri. selliseid poliitilisi meetmeid on meil vaja. ja mis puudutab äh, Aid for Trade küsimust, siis juulikuus sel aastal rõhutati just neid asjaolusid, kuid selles valdkonnas on veel väga palju teha ma olen teiega nõus. riigi tasandil on väga oluline roll kaubanduse lihtsustamisel ja äh, see on oluline arenguriikide jaoks, aga see on samuti oluline ka meie väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. ma tahaksin äh, ka omalt poolt äh, tervitada teenuste lepingu käsitlemist, pole vähimatki kahtlust, et teenuste leping teenuste kokkulepe on olulise tähtsusega arenguriikide arengu äh, jaoks ning see aitab neil oma konkurentsivõimet parandada. Euroopa Liit on võtmas endale kohustusi ning äh, meie koda tervitab seda. suur tänu, lugupeetud valinik, suur tänu, härra juhataja. juhataja, suur tänu ja nüüd saab sõna härra Moreira kaheks minutiks, palun. lugupeetud juhataja lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad. nagu varem, enne varasemaid äh, WTO ministrite konverentse äh, käsitles Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon äh, seda teemat ning otsustas vastu võtta resolutsiooni Doha arenguprogrammi kohta ja üheksanda ministrite konverentsi ettevalmistamise käigus oleme samuti valmistanud ette resolutsiooni ettepaneku, seda hääletatakse homme. seda, sellest räägitakse homme ja samuti oleme me korraldanud parlamentidevahelise liiduga oma konverentsi, rõhut-, kus rõhutati seda, et WTO-l peab olema tugev parlamentaarne mõõde ning äh, see aitab äh, selle organisatsiooni legitiimsust tugevdada. enne üheksandat ministrite konverentsi kolmandast kuuenda detsembrini Indoneesias äh, võime me öelda, et me kõik loodame palju sellelt konverentsilt. edusammude võimalus on paljulubav ja äh, WTO viimaste päevade sammud on, on tõesti andnud kinnitust meie lootustele. me loodame, et äh, põllumajanduse, kaubanduse, äh, kaubanduse hõlbustamise küsimustes saavutatakse midagi, see on tõesti väga oluline osa paketist, millest, mille teemadel läbirääkimised toimuvad. me peame puhuma uue hoo sisse Maailma Kaubandusorganisatsioonide läbirääkimistesse ja kui äh, meil see ei õnnestu praegu, siis äh, see on Maailma Kaubandusorganisatsiooni usaldusväärsuse jaoks äh, kõvaks löögiks. härra Rinaldi, palun, suur tänu, juhataja, austatud kolleegid, lugupeetud volinik me hoiame silma peal Genfi läbirääkimistel ning äh, me pea olema jällegi tunnistajaks sellele, kuidas kogu Euroopa Liit on kõige pühendunud äh, majanduslik jõud äh, selles äh, valdkonnas. meie tõesti tahame, et äh, meil oleks õiglane konkurents maailmas, ähm, me tahaks, tahame eelmised ees, äh, paremaid eesmärke, me tahame paremat toiduga varustatust, ähm, toetust arenguriikidele ja, ja me tahame kaubanduse hõlbustamist, bürokraatia väljajuurimist kaubanduse teelt, nii et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saaksid end realiseerida avatud turul ja äh, praegu me ei räägi korruptsioonist, äh, me ei räägi äh, fiskaaltagatistest. Ähm, need on teemad, mis kuuluvad liikmesriikide pärusmaasse, kuid ma loodan, et Euroopa, Euroopa Liit oma seisukohti väljendab ka selles valdkonnas. siis veel Euroopa Parlament, mis puudutab erinevate lepingute ratifitseerimist mida ministrite konverentsil ette valmistatakse. omab oma rolli, kui me võtame kaubanduse hõlbustamine, põllumajanduspoliitika äh, ja nii edasi. meil peab olema ka Euroopa Liidus tagatud demokraatlik äh, kontroll ja see tähendab seda, et asjakohane volinik kaasab ka parlamendi ja ametivõimud sellesse tööst. ma sooviksin, et te kinnitaksite, et olete valmis seda tegema. meil on siin mitmeid Euroopa erinevaid päevi, tarbijate päev ja nii edasi ja äh, sedagi võib ära kasutada, võib-olla kõike seda oleks võinud teha enne ministrite konverentsi, aga võib-olla me võiksime korraldada äh, näiteks ka äh, Äh, rahvusvahelise kaubanduse päeva äh, pärast seda ministrite konverentsi, et nendest küsimustest rääkida. nüüd poolteist minutit, äh, härra Mus-, proua Muskardiini ütleb härra juhataja. suur tänu, härra juhataja, austatud volinik, te rääkisite bürokraatia vähendamisest, rääkisite sellest, et kaupade liikumine peab olema hõlpsam ja kiirem. miks mitte keskenduda sellele, et meie ühistest eeskirjadest tuleb ka kinni pidada, me peaksime võtma ka meetmeid võltsimise vastu. ja miks me ei räägi näiteks äh, võltspäritolu tunnustest? Äh, ja võltspäritolu tunnused äh, on aluseks jagada WTO liikmed kategooria üks ja kategooria kaks liikmeteks ja me oleme selle kallal töötanud juba aastaid. Lami rääkis väikestest esimestest sammudest eesmärkide suunas, ma arvan, et me peaksime liikuma kiiremini. eelmise parlamendi töö käigus me hääletasime äh, selle üle, et Maailma Kaubandusorganisatsioon nimetataks ümber, aga midagi siiski ei juhtunud, me ootasime endiselt Doha voorus tulemusi neid ei tulnud, nüüd me ootame jällegi tulemusi, kas me peame jälle ootama kolmteist aastat enne, kui mingisugune reaktsioon tuleb, enne kui mingisugune vastus tuleb, enne kui meil on ühised eeskirjad, mis muudavad meie turu õiglaseks, vabaks ning äh, annavad Euroopa tööstusmaastikule uut lootust ja helgemaid perspektiive ning annavad helgemaid perspektiive ka arenguriikidele neilt eeldatakse, et nad käituvad, käituksid täpselt samamoodi nagu üliarenenud riigid ja neid pannakse sageli ühte pakki äh, arenguriikidega. härra Šoks. suur tänu, härra juhataja äh, jõuvahekordade muutumine maailmas peab muutuma ka, äh, peab kajastuma ka kaubanduses ja Genfi läbirääkimiste areng näitab seda vajadust väga hästi. kaubanduste, kaubanduse hõlbustamine, see kõlab väga hästi, aga see ei tohi tuua ohvriks vähim arenenud riike. Nende jaoks on palju asju, mis võivad olla hoopis olulisemad kui see, mida pakutakse, uued sadamad, ja nii edasi, kui ministrite konverents, kui me ei võta kõiki neid asjaolusid arvesse, võib osutuda läbikukkunuks. ma arvan, et me peame tegema järeleandmisi põllumajandusläbirääkimistes ning pigem mõtlema sellele, kuidas me saame osutada abikätt vähim arenenud riikidele me ei saa endale lubada järjekordset läbikukkumist ja kui tõesti läbirääkimised taas kord läbi kukuvad, siis ei ole see meie kellegi huvides. härra Šots, kas te olete nõus sinise kaardiga härra Rüübigilt? härra Rüübik, teil on sõna kõnelejal on mikrofoniga probleeme. Äh, aitäh, härra juhataja, härra Šolts, mul on küsimus. see puudutab äh, kaubanduse hõldus, hõlbustamist VKE-dele. kas te näete mingit võimalust äh, jätkata siin ühtse ettevõtte rindel luues VKE-dele võimalusi nii, et oleks võimalik luua ettevõte tunduvalt lihtsamini ja kas ja kuidas sellega asjad tunduvad Doha läbirääkimisi silmas pidades? jah, ma tõesti näen selle jaoks võimalust, härra Rööbik, VKE-d peaksid olema need, kes saavad kasu kaubanduse hõlbustamisest. küsimus äh, on tegelikult selles, et äh, kas see, mille osas praegu läbi räägitakse, kas sellest piisab? mina olen selles osas väga skeptiline ma leian, et me peame liikuma tunduvalt rohkem selles suunas, et Doha voor muutuks jällegi võimalikuks. nüüd jätkame teiste kõnelejatega, kõigepealt härra Kaspari poolteist minutit. härra juhataja, kolleegid, nüüd on ainult paar päeva veel jäänud, kuni leiab aset üheksas WTO ministrite konverents Indoneesias. meil kõigil on sama situatsioon. juba aastaid ei liigu see voor edasi, ei saavutata kaubanduse hõlbustamist meile kõigile ja ei ole mingit võimalust neid arve kuidagi küsimuse alla seada, mis on selge, et äh, mida rohkem riigid osalevad rahvusvahelises kaubanduses ja seda rohkem on nad avatud üleilmastumisele ja seda rohkem nad arenevad. näeme seda Aasias äh,, kus üldiselt on riigid ennast avanud märkimisväärselt ja ka märkimisväärselt kasvanud, samas on palju Aafrika riike, kellel on endiselt raskusi maailmakaubanduses osalemisega ja kahjuks on olukord äh, väga halb endiselt enamike inimeste jaoks, kes seal elavad. ma loodan, et see ministrite konverents lõpuks ometi saavutab edu, kui toimub mingi läbimurre lõpuks ometi, kas või väike läbimurre kaubanduse hõlbustamise osas, siis äh, kuigi ootused on väga väiksed, äh, suudame me ehk saavutada edu ka teistes valdkondades, meil on vaja neid asju ja ma räägin siin kogu oma fraktsiooni nimel, meie kõige suuremaks huviks on äh, kaubandus edasi liberaliseerida mitmepoolselt ja need äh, erinevad kahepoolsed korraldused on ainult teisel, teisese tähtsusega, loodan, et head tulemused järgnevad. proua Mäkinnas, palun aitäh, härra juhataja, ja jätkan sealt, kus peatus minu kolleeg Daniel Kaspari, sest et äh, hiljuti on keskendutud just kahepoolsetele kaubanduskokkulepetele, mitte aga Doha maailmakaubanduse kokkuleppele, sest et see äh, takerdus nii ammu, et me oleme selle peaaegu unustanud juba, nii et me tõesti äh, loodame, soovime edu neile, kes läbirääkimisi peavad, kuigi WTO peadirektor ei ole endiselt eriti veendunud, et on võimalik saavutada kokkulepe. tahaksin teada, miks aastal kaks tuhat kaheksa Doha agenda takerdus ja see puudutas tõesti põllumajandusküsimuseid, millele ka komisjon vihjas ja riigid tahtsid kaitsta oma põllumajandust nii, nagu neile endale tundus sobiv. see on endiselt äh, probleemiks, tean, et siin on mindud edasi, aga vist ei ole saavutatud veel piisavat progressi ja põllumajandus üldiselt kaubanduskokkulepetes on vastuoluline te teema, meil on Kanada kokkulepe ja oleme, on sõlmimas ka Ameerika Ühendriikide kokkulepet kahepoolselt ja me peame tõesti vaatama, milline on põllumajandusolukord Euroopa Liidus, seda silmas pidades. aitäh, proua Vaider, palun uh,. Thank you, chair uh,. Godātie kolēģi, cienījumā komis-. aitäh, kallid kolleegid, proua volinik, liitun nende kolleegidega, kes varem sõna võtsid. täna on Euroopa Liidul ja maailmal vaja tugevat WTO-d rohkem kui kunagi varem hetkekriis on tõestanud, et WTO reeglid on suuresti päästnud meid protektsionismi käest, mis kipub tihtipeale õitsema kriisi ajal ja seetõttu meil on vaja jätkata struktuurireformidega. see garanteeriks mitte diskrimineeriva rahvusvahelise kaubandussüsteemi, peame üritama laiendada turu lähenemist, kaitsma Euroopa Liidu ettevõtete huvisid, eriti VKE-de huvisid me peame parandama koostööd transiidi ja tolli valdkondades ja see võimaldaks meil saavutada poliitilisi kokkuleppeid kaubanduse hõlbustamise kokkulepete osas. Euroopa Liit on teenuste suureksport ja seetõttu on äärmiselt oluline, et äh, eemaldataks takistused äh, investeeringutele teenuste sektoris ja see peaks olema WTO prioriteediks. lisaks sellele on äärmiselt oluline, et kõik liikmesriigid äh, käituksid vastavalt WTO reeglitele. mitte ükski liikmesriik ei peaks ühepoolselt hakkama rakendama majandussanktsioone või muutma tariifikvoote. seetõttu on vaja parandada äh, WTO-ga, WTO reeglitele vastamise kontrollimehhanismi, aitäh. aitäh ja nüüd poolteist minutit, proua Köstinger. suur aitäh härra juhataja, proua volinik, Doha läbirääkimised on hetkel jõudnud äärmiselt huvitavasse etappi ja huvitav on ka näha, kuidas nad edasi lähevad. direktor Atseveda on äh, viimastel päevadel äh, saatnud selge sõnumi Euroopale, nüüd on võimalik saavutada kõik või ka kaotada kõik ja me oleme lõpule juba nii lähedal, et äh, väga halb oleks läbi kukkuda ja ma arvan, et nüüd tuleks teha see pingutus ja ka finišijoon ületada. siin on küsimuseks põllumajanduse, kaubanduse hõlbustamine ja vähim arenenud riigid ja need läbirääkimised peavad nüüd ka korralikult lõpule jõudma, Palis ja Genfis peame me tagama selle, et viimased pusletükid saaksid paika selleks, et Doha voor lõpetada. arvestades, millised on meie ülemaailmsed äh, majandusväljakutsed on meil vaja mitmepoolset kaubandussüsteemi, mis töötab hästi, meil on vaja jagatud raamistikku, mis võib aidata industrialiseeritud eh, riike, piiririike ning vähim arenenud riike majanduses ja võimaldaks meil kaubandust õiglaselt ajada. rahvusvahelisel kaubandus võrgustikul, see peab olema prioriteediks, mitte mit-, kahepoolsed kokkulepped ja me peame keskenduma sellele, et Doha läbirääkimised lõpule viia, mit-, nii et meil ei oleks ainult terve hunnik äh, regionaalseid äh, kaubanduskokkuleppeid, mis on kahepoolsed, äh, kuigi need kokkulepped võivad samuti täienduseks olla Doha protsessile. me peame tagama selle, et õiged sammud tehakse selleks, et tugevdada WTO-d, Euroopa Euroopa Parlament on täielikult toetamas sellist mõtet. aitäh, järgmiseks härra Kelam, poolteist minutit. aitäh, härra juhataja, proua volinik, võib-olla on hea meeles pidada, et äh, kõikehõlmav Doha arenguagenda võimaldaks suurendada maailma eksporti rohkem kui kolmesaja miljardi euroga võrra, ehk siis rohkem kui kahe protsendi võrra. eriti tänases olukorras peame me tegema kõik selleks, et rakendada otsustavamalt ja laiemalt äh, õiglasi ning äh, mittediskrimineerivaid kaubandussüsteeme, mis põhinevad meie ühistel reeglitel ning rahvusvahelisi standardeid vastu võttes. aga selle jaoks on loomulikult vaja WTO struktuurireformi ja kõige olulisem on see, et kõik peavad olema kaasatud. aga me peame siiski keskenduma prioriteetidele. esiteks peab vähendama äh, kaubanduse investeeringut takistusi, mis mõjutavad äh, teenustesektorid, ka e IKT, telekommunikatsioon e, e-kaubandus ning äh, finantsteenused. teiseks tuleb äh, rohkem keskenduda VKA, VKE-de huvidele rahvusvahelises kaubanduses, ehk siis reegleid tuleb lihtsustada. ja kolmandaks tuleb tõesti are-, aidata vähim arenenud riike, see tähendab ka seda, et tuleb kaasata Euroopa Liidu kõik peale relvade algatuse, mis annab vähimaarjane tekkudele äh, koodi ja äh, tariifivaba toru ligipääsu ja lõpetuseks selleks, et äh, Euroopa Liidu usaldusväärsust suurendada, oleks hea vähendada Euroopa Liidu kaubandust moonutavaid põllumajandustoetusi kaheksakümne protsendi võrra, aitäh! aitäh ja nüüd vaba mikrofon, esimene kõneleja on härra Rüübik. Äh, suur tänu president! me käsitleme ühte olulisemat otsust, mis langetatakse järgmiste kuude jooksul, et me peame vaatama kaugemale Euroopas valitsevast kriisist ja ehitama sellise tuleviku keskkonna üles, mis võimaldab meie majandusel saavutada vajalikud kasumimarginaalid ja taseme Euroopas. nüüd me peame mõtlema selle peale, kas me saame edendada ka mitmepoolseid rahvusvahelisi lepinguid või me takerdume üksikasjadesse ja ei suuda saavutada edu. see oleks surmahoop Doha voorule. meile on öeldud, et Doha voor peaks detsembris lõpule jõudma, kuid eh, see peaks olema ühekordne ettevõtmine, on võimalik saavutada rohkemat ja enamat. ja kui see ebaõnnestub, siis meil on Doha-jaarsed agendad ja see tuleb ka määratleda. järgmisena Äh, USA on alati silmakirjalikult toetanud multilateralismi, kuid tegelikult see õõnestab kahe tuhande seitsmenda aasta Äh, äh, saavutada kokkuleppeid, äh, sõlmides kahepoolseid või mitmepoolseid lepinguid. me peame rohkem toetama multilateraalset lähenemist ja samal ajal peame käivitama ka WTO struktuurireformid, selleks et tagada õiglane kaubandussüsteem, milles valitsevad ühised eeskirjad ja mis aitavad meid võidelda ülemaailmsete probleemidega, kliimamuutused, vaesus, migratsioon, sooline ebavõrdsus ja seetõttu on äärmiselt oluline, et arenguriigid ja eriti vähem arenenud riigid oleks täiel määral kaasatud üheksanda ministrite kohtumise läbirääkimistes Balis. Euroopa Liidul lasub eriline vastutus nende riikide kaasamisel, eriti kui me räägime äh, tollivabadest ja kvoodivabadest äh, turule juurdepääsu tingimuste loomisele ja samuti eh, ette realiseeriks ka eh, teenuste eh, erand. kui me soovime tõelist modulaarsust, siis tuleb ka vähem arenenud riigid kaasata sellesse protsessi. tänu kõikidele sõnavõtjatele ja lõppsõnavõtuks annan sõna proua Redingule. suur tänu, president koos oma kaastöölistega olen kirja pannud kõik need olulised sõnavõtud, eh, mis tehti täna parlamendi liikmete poolt ja kolleeg De Gucht kindlasti võtab need arvesse. ja seda eriti põhjusel, et Euroopa Parlamendi esindajad osalevad sellel üritusel äh, Euroopa Liidu delegatsiooni koosseisus ja seetõttu nii konverentsi ajal kui ka pärast konverentsi on meil võimalik veel mõtteid vahetada. esitati küsimus Euroopa Parlamendi rolli kohta äh, ratifitseerimise küsimus. Äh, WTO otsuste seas, mis tuleks langetada Bali konverentsil, ainult mõned omavad ka õiguslikku mõju vastavalt artiklile sada kaheksateist murd üheksa toiduainete kindlustus, tariifikvootide haldamine, seiremehhanism arenguriikidele. Nende jaoks äh, on ette nähtud ainult nõukogu otsus. kui äh, kaubanduse lihtsustamine jõuab juba uue äh, WTO lepingu vormi, siis Euroopa Liidu institutsioonid ja see välistab Euroopa Parlamenti, peavad kinni pidama vastavast menetluskorrast vastavalt artiklile sada kaheksateist murd kuus. ja see toimub kuus kuud pärast Bali konverentsi. suur tänu, proua volinik ja ma tahan öelda, et ma olen saanud kolm resolutsiooni ettepanekut selle arutelu äh, lõpetuseks Roheliste fraktsioonilt äh, kuuelt ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonilt. arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub homme kell kaksteist. daamid ja härrad, järgmine päevakorrapunkt on härra Marinesko raport Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemid. kõigepealt annan sõna raportöör Marineskole neljaks minutiks.